mitmene päevakorrapunkt, mis puudutab suurenenud terrorismiohtu Euroopa Liidus ja ma annan kõigepealt kohe sõna ministrile selleks, et ta saaks nõukogu nimel sõna võtta. härra minister, teil on sõna, palun. aitäh, härra president, lugupeetud rahvasaadikud, kümme nädalat pärast Pariisi terrorismirünnakuid tahaksin öelda, et me arvatavasti ja loodetavasti ei näe enam mitte kunagi Euroopas sellist rünnakut, kuid kahjuks ma ei ole veendunud, et see on nii, otse vastupidi. mõeldes viimaste sündmuste peale, tundub, et terrorismioht Euroopa Liidus on pigem suurenemas ja tegelikult ka Euroopa äh, lähipiirkondades, nagu näiteks viimased rünnakud Vagadugus, Jakartas, Harsadas, Pakistanis äh, ja Istanbulis näitasid. Äh, me teeme kõik selleks, et Euroopa Liidu võimekust parandada oma kodanike kaitsmisel ja terrorismivastane võist-, võitlus on äh, siseasjade nõukogu erakorralisel kohtumisel Amsterdamis kõige tähtsamaks küsimuseks. peale selle on meie jaoks väga tähtsaks küsimuseks ka õiguriigi põhi, õigusriigi põhimõtted ja terrorismivastane võitlus ning mõlema omavaheline tasakaal, me peame võitlema ka välisvõitlejate probleemi vastu ja see on kohe kindlasti ka kin-, tegevuskavas. peale selle tuleb hoolitseda informatsiooni jagamise eest, eriti just tulirelvade ähm, ja plahvatusoodlike ainete puhul. kahe tuhande viieteistkümnenda aastast kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta sisejulgeolekustrateegias on seda ka öeldud kaheteistkümnendal veebruaril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimus äh, riigijuhtide kohtumine just terrorismivastase võitluse kohta ja ka see oli siis pärast Charlie Hebdo rünnakuid ja juba siis öeldi, et me peame võitlema terrorismi vastu, Euroopa Liidust ei saa, saad teha kindlust. on väga tähtis, et me selle tegevuskava hakkaksime nüüd kiiresti ka rakendama. viimastel kuudel on tehtud edusamme, see on välja toodud ka Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaatori raportis. informatsiooni jagamine ja operatiivne koostöö on kõige tähtsamateks prioriteetideks, mida nõukogu on välja toonud. edusamme on tehtud Euroopa Liidu broneeringuinfo direktiiv toetab politseid ja luureteenistusi võimalike terroristide ja kurite-, kurjategijate leidmisel, sest on võimalik kontrollida reisijate andmeid. esimesel jaanuaril sai alguse Europoli terrorismivastase võitluse keskus, tegemist on äh, Äh, platvormiga, kus jagatakse informatsiooni ja äh, koordineeritakse operatiivset tööd. samamoodi tuleb meil võidelda välisvõitlejate ja ka inimsmugeldajate ja relva, illegaalse relvakaupluse vastu äh, Äh, novembrikuus eelmisel aastal otsustati ka piiriülese toetusüksuse tööd alustada, peale selle on äh, läbi viidud, viiakse läbi praegu juurdlus erinevates liikmesriikides. vaadatakse ka Euroopa Liidu andmebaaside kasutamist ja seda tehakse praegu nõukogu arutlustel väljaspool Euroopa Liidu konteksti on tugevdatud ka luureteenistuste tööd äh, ja komisjon varsti esitleb oma ettepanekud äh, karistusregistrite informatsiooni vahetamise kohta, eriti just selles osas, mis puudutab terrorismi. siis on meil ka raamotsus, mis puudutab terrorismivastast võitlust, teisel detsembril komisjon esitles direktiivi eelnõud, kus pannakse ette öö, äh, ÜRO Julgeolekunõukogu kahe, konventsiooni kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaheksa ja selle rakendamist see, läbirääkimised selle direktiivi üle käivad ja me loodame, et selle aasta juunikuus jõuame me ka kokkuleppele. luure ja korrakaitseorganite töö kõrval on äh, tähtsaks ka radikaliseerumise äh, vastane töö üle viie tuhande kodaniku on lahkunud Euroopa Liidust selleks, et võidelda Iraagis või Süürias terroriorganisatsiooni ridades. me peaksime looma võimalused kõikidele diskrimineerimise asemel, me peame sallivust suurendama, võitlema moslemi vastase viha vastu, toetama kul-, kultuuride ja regioonide vahelist dialoogi, informatsioon on ka äh, väga tähtis äh, kuid ennetustööst ainuüksi ei piisa äh, Äh, radikaliseerunud, hästi välja koolitatud inimeste tagasipööramine on meie jaoks suureks ohuks. Euroopa Liidu tasandil tuleb meil paremaid kogemusi vahetada selleks, et äh, võidelda radikaliseerunud võrgustiku vastu, mis on, äh, meil on oma radikaliseerumise vastane võrgustik, mis on viimastel kuudel teinud ka päris palju edusamme, on jagatud informatsiooni ja tehtud koostööd ka kolmandate riikidega, me keskendume põhiliselt Türgile, Lähis-Idale ja Põhja-Aafrika riikidele on täiesti selge, et internet on radikaliseerumise üheks kõige tähtsamaks allikaks, kus illegaalset eh, informatsiooni ja sisu avaldatakse Europoli terrorismivastase keskuse sees on meil ka internetiüksus, mis on aidanud samamoodi võidelda terrorismiohu vastu. kolmandal detsembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, alustati ka Euroopa Liidu internetifoorumi tööd mil, kus me soovime jällegi terroristlikku sisu internetist kõrvaldada, täpselt samamoodi nagu ka radikaliseerunud äh, narratiive ja see võitlus on samamoodi tähtis. komisjoni ettepanek Euroopa Liidu tegevuse kohta, mis puudutab illegaalset äh, inimsmugeldamist, täpselt samamoodi nagu ka tulirelvade ja lõhkeainetega kaubitsemist, on samamoodi arutlusel ja tahaksin mainida veel ka parandatud politseipaketti, mis on samamoodi tähtis terrorismivastases võitlus, sellepärast et meil tuleb Euroopa Liidu välispiiridel kontrolli parandada Äh, piiride turvalisus on ka meie eesistumise üheks tähtsamaks prioriteediks ja me ei tohi omavahel segamini ajada rännet ja terrorismi, me ei tohi äh, jätta kahe silma vahele terrorismi ohtu, aga me ei tohi unustada, et paljud äh, ränd-, sisserändajad põgenevad terrorismi ja konfliktide eest tihe koostöö põhiliste partneritega nagu USA-ga peab jätkuma, samamoodi me jätkame oma jõupingutusi äh, ka võideldes oma terrorismi vastu oma partneritega Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Lääne-Balkani riikides. lõpetuseks tahan öelda, et meil kõikidel on ühesugused eesmärgid. seda näitas ka teie eelmise aasta resolutsioon, mille võtsite vastu veebruarikuus ja mis oli suunatud terrorismivastasele võitlusele, täpselt samamoodi nagu ka libe raport, mis võeti vastu eelmisel aasta lõpus. suur tänu ja ootame viljakat koostööd. aitäh minister Kunders ja nüüd annaksin sõna volinik Avramopoulosele, et ta võtaks sõna komisjoni nimel. suur aitäh, president, austatud parlamendiliikmed, härra Kunders, tere tulemast. nagu te teate, kaks tuhat viisteist on olnud otsustav Euroopas seoses terrorismiga. sada viiskümmend süütut kodanikku on kaotanud elu terrorismi tõttu. liiga palju elusid on kaotsi läinud ja liiga palju inimesi on ära hirmutatud. terrorismioht Euroopa Liidus on väga kõrge. terrorismioht ei ole kadunud ja me oleme otsustanud sellele vastata. kindlalt ja julgelt kaitstes demokraatiat, põhiõigusi ja oma põhiväärtusi. esimesest päevast alates, kui see komisjoni koosseis tööle asus, oleme rõhutanud, et terrorismivastane võitlus on eurooplaste ühine asi, meil on ühine julgeolekukava ja see töötati välja juba eelmise aasta aprillis. ja nüüd äh, tuleb otsustavalt kiirendada selle elluviimist. me oleme broneeringu info direktiivis kokku leppinud, äh, tegime ettepaneku terrorismivastastes Äh, õigusaktides otsustavad edasi minna. nimelt on tehtud ettepanek muuta äh, tulirelvastrateegiat, detsembris võeti vastu Europoli määrus, meil on ka äh, RAN keskus loodud, mis on seotud radikaliseerumise vastase võitlusega ja luuakse internetifoorum selleks, et internetis radikaliseerumise vastu võidelda samuti on tehtud otsus vahetada ehm, mitte Euroopa Liidu kodanike ehm, kuritegudega seoses informatsiooni. kindlasti tuleb veel otsuseid ja kaks tuhat kuusteist on aasta, kus me hakkame jahtima ka terrorismi rahastamise kanaleid me tahame terroristidelt ära võtta nende rahastamisallikad. me oleme teinud ettepanekuid konkreetseks ajakavaks. ja vastav pakett, mille me panime detsembris kokku, on osa suuremast süsteemist, see aitab kontrollida neid, kes sisenevad Euroopa Liitu. selge on see, et me peame paremini kontrollima oma välispiire selleks, et sisemist julgeolekut tagada ning kaitsta Schengeni piirkonda. tahan selgelt välja öelda, põgenikud tulevad meie piiridest üles sellepärast, et nad vajavad rahvusvahelist kaitset ja neil on ka õigus rahvusvahelisele kaitsele. ja need inimesed ei ole terroristid, ma tahan üle kinnitada, et me ei tohi segi ajada põgenikke, pagulasi terroristidega. ja me ei pea neid kartma. tahaksin nüüd veel rääkida infovahetusest. see on väga delikaatne teema aga nagu te mõistate, see on eluliselt tähtis. see on meie julgeolekukava üks keskseid teemasid. meil on olemas Euroopa Liidu vahendid lihtsustamaks infovahetust liikmesriikide korrakaitseorganite vahel. Schengeni infosüsteem, Europoli andmebaasid, Prümi raamistik kõiki neid tuleks kasutada maksimaalselt liikmesriikide poolt. liikmesriikidel on vaja üksteist rohkem usaldada. liikmesriigid peavad rohkem informatsiooni omavahel vahetama eh, ja tegema seda ka Europoliga. õiguskaitseorganid liikmesriikidest, kaasa arvatud spetsiali-, spetsialiseerunud agentuurid töötavad kõik ju ühe eesmärgi nimel. meie kodanike julgeolek on see eesmärk. tuleb mõista, et me oleme kõik kollektiivselt turvalisemad, kui me üheskoos vastame oma ühistele väljakutsetele ja ohtudele. tegemist ei ole konkurentsiga me oleme tugevamad, kui me koostööd teeme. informatsiooni on erinevatel tasanditel juba vahetatud, kuid me peame veelgi rohkem informatsiooni jagama, mitte vähem. ja järgmisel nädalal avatakse ka Europolis Euroopa terrorismivastase võitluse keskus. tegelikult see on juba esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist tegutsenud. see keskus võib muutuda äh, kõigi meie terrorismivastaste operatsioonide keskmeks, kui me oskame seda hästi ära kasutada, kui liikmesriigid on valmis informatsiooni vahetama ja jagama. keskus suudab oma ülesandeid täita ainult siis, kui me kõik teda aitame. Europol on andnud tuge Belgiale ja Prantsusmaale pärast Pariisi rünnakuid ja see on kõige parem näide selle kohta, millist rolli keskus võib mängida. et hea andmevahetus, andmevahetuse lihtsustamine, analüütiline ja operatiivabi kohapealsetele teenistustele. austatud parlamendiliikmed, aasta tagasi, kui pandi toime Charlie Hebdo rünnak rõhutasime me, et me ei karda, meie vastus rünnakule ei ole mitte äh, ülejala ja läbimõtlematu, vaid me ühendame oma jõupingutused ja oleme seda lubanud. ainult sellega saavutame edu hiljutised sündmused meenutavad meile, et me peame siiski palju enamat tegema. nüüd on aeg tegutseda ja meie koostööd tugevdada. teeme nii, et aasta kaks tuhat kuusteist oleks pöördeline terrorismivastases võitluses ja et see võitlus edeneks kõigil rinnetel. tänan. suur aitäh, härra volinik. ja nüüd proua Otsenberg, kaks minutit. aitäh. Äh, härra president. Äh, praegu on meil riikidel, kes äh, on puutunud kokku terrorismiga, vaja õppida nendest kogemustest ja põhim-, tegelikult on äh, praktiliselt tehtud reklaami terrorismile, sellega ei saa nõustuda, Euroopa Liidul on põhimõtted ja reeglid ja me toetame demokraatiat. Europoli uuringu kohaselt on viis kuni kuus tuhat eurooplast, kes on terroristid. Ehm, kui see nii edasi läheb, siis kuidas me saame seda kontrollida, mida on teinud Euroopa Liit, mida on teinud nõukogu? tegemist on väga oluliste sammudega, mida tuleb teha, ei tohi olla hirmu, kuidas on võimalik seda nähtust kontrollida. on ju ka struktureeritud rühmitused, võrgustikud e, e, sihtmärgid. Need on inimelud ju, mida me siis teeme, kas me paneme piirid kinni? vaja on tõesti mõistlikku poliitikat ellu rakendada, me ei tohi rännet äh, ära segada terrorismiga, üks ei ole kuidagi teisega seotud, välja arvatud juhul, kui äh, rändajad tulevad kontrollimatult äh, riiki ja nende hulgas võib olla ka terroriste. Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peavad jälgima mõlemat nähtust, aga neid ei tohi omavahel ära segada. lugupeetud kolleegid, me peame olema väga ettevaatlikud, me peame seda nähtust kontrollima internetis, aga ka liikmesriikide koostöö kaudu me peame seda tegema ka koostöös kolmandate riikidega. terrorismil ja terroristil on nägu, Euroopa Liit peab andma vastuseid ja see vastus peab olema, et meil on vaja rohkem demokraatiat. aitäh, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele, sõna härra Juurek. Mike. Sorry, sorry. Oh, okay, it works. E, dziękuję zarówno w tym, co pani mówiła, jak i w aitäh! nii teie sõnades kui äh, volinik Avramopolose sõnades on palju tõtt. ja need on väärtuslikud äh, kommentaarid, me ei tohiks äh, rännet terrorismiga ära segada ja to-, või terrorismi toetamist terrorismiga, aga kas te ei näe, et kui Euroopas on miljoneid moslemeid, siis tegemist on toitepinnaga terrorismile. et tegemist on Euroopa enda nähtusega, mitte imporditud nähtusega. lugupeetud kolleeg, mõlemad, mõlemaid nähtusi me ei ühenda, aga meil on siiski vaja Euroopa välispiiride, piire kontrollida, nii Euroopa Liit lihtsalt toimib. ja selleks, et oleks võimalik selliseid nähtusi avastada, need inimesed, äh, neid inimesi on vaja kontrollida, kes tulevad, äh, vaja on kontrolli välispiiridel. meil on aga sellised põhimõtted, mida me peame toetama. ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Sippel terroristlikud rünnakutel viimast, rünnakud viimastel kuudel Euroopas, aga ka mujal on su-, ei ole suunatud teatavate is-, inimeste vastu. Nende eesmärgiks on levitada hirmu ja seega hävitada vabadus ja demokraatia, seetõttu on selge, et vaja on see, võidelda terrorismi vastu ja kaitsta meie vaba ühiskonda, mida see kõik tähendab? esmalt seda, et praegune terrorism ei ole mingi riik, rahvuslik nähtus ja sellepärast äh, need äh, Euroopa instrumendid, äh, mis on suunatud infovahetusele ja Äh, neid on vaja paremini kasutada, meil on vaja paremini terrorismi ennetada, see tähendab seda, et me peame paljastama terrorismipropaganda internetis, me peame kustutama illegaalse sisu ja nende koostajaid välja selgitama. terroristidel rahakraanid tuleb kinni keerata ja eelkõige radikaliseerumisele Euroopas tuleb vastu töötada läbi lõimumise ning äh, üldiste Äh, nõustamis- ja lõpetamisprogrammide kaudu. tuleb äh, toetada neid inimesi, kes terrorismi hukka mõistavad, meie liikmesriigid peavad andma politseile ja kohtuorganitele piisavalt personali ja rahastust, ei tohi olla mingisuguseid õiguseta ruume, äh, uurimisi on vaja tõhusalt läbi viia nii analoogselt kui paralleelselt ja kiiresti on vaja algatada ka kohtulikke uurimisi ning tõhus Euroopa õigusruum vajab äh, tegelikult ka selgeid määratlusi, millised on terroristlikud kuriteod. komisjon on välja tulnud ettepanekuga ja alati peavad olema tagatud õiglased kohtumenetlused selleks, et äh, menetlused äh, ei nurjuks äh, lubamatute tõendite kasutamise tõttu. E, lõpetuseks vaja on ennetada, aga ka vastutusele võtta, õigusriigi vahendeid tuleb korralikult kasutada, ainult nii ja suudame me säilitada usku õigusriiki ja samal ajal edukalt võidelda terrorismiga, aitäh! aitäh! ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Džambaski. lugupeetud daamid ja härrad selge on see, et terrorismi oht on üks suurimatest väljakutsetest Euroopa riikide ees. kahjuks on terrorismi, terroristlikke organisatsioone alahinnatud, ohtu alahinnatud ja tegelikult multikulturalism on läbi kukkunud. kahjuks paljud äh, riigid jätkavad hoolimatut poliitikat, Türgi, Saudi Araabia ja Katar näiteks äh, rahastavad terroristlikke organisatsioone, on tulnud aeg see lõpetada. kõnelejad katkestati ja mis puudutab terrorismi rahastamist, riikide poolt, siis äh, me ei tohiks äh, neid riike aidata, nagu me tegime Türgiga, vaid äh, me peaksime neid vastutusele võtma ja neid, nende riikide, nendele riikidele nagu Saudi Araabia, kes terrorismi mahitavad nagu Saudi Araabia, ähm, neid tuleks karistada, muidu on meil iga päev Euroopas terrorismiga tegemist. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Ježek. terrorism ohustab meie elusid, väärtusi, meie elustiili ja selle ohu ma maht on väga suur ja seetõttu on vaja Euroopa vastust sellele tihedat, tihedas koostöös meie partneritega üle kogu maailma Euroopa vastus asümmeetrilisele ohule peaks minu meelest keskenduma järgnevatele teemadele. terrorismi rahastamine, sisemine ja väline turvalisus ning äh, terrorismi põhjused. me peame oma õigusakte kohandama selleks, et paremini ennetada terrorismi ja oh, ennetada ja võidelda terrorismi rahastamisega, võtta terrorist paremini vastutusele, me peame äh, Ehm, võtma meetmeid vastu, et ei oleks võimalik kasutada e-, ettemakstud kõnekaarte ja võitlema terrorismi rahastamine. me peame kõik terrorismi rahastamise allikad äh, kinni panema. Euroopa võib olla e, ebaturvaline, me peame kõigil tasanditel julgeolekumeetmeid tugevdama nii kohalikul tasandil kui Euroopa tasandil. loomulikult peaksid need olema tõhusad, aga mitte ülemäärased. Euroopa tasandil koostöö liikmesriikide vastu äh, nende eh, politsei ja teiste õiguskaitseasutuste vahel on eh, võtmetähtsusega, me ei tohi korrata minevikus tehtud vigu. samal ajal peame me paremini kaitsma ja kontrollima oma välispiire. Eh, ohutase on kõrge ja väga oluline on, et kõik meie piirivalvurid ja politseinikud teaksid, kes Euroopasse siseneb ja Euroopast väljub. välispiiride kontroll on ka parim võimalus võidelda äh, Äh, tõhusalt äh, relvaga, relvadega smugeldamise vastu ja piirata terroristide juurdepääsu relvadele. aga on, see on pikaajaline, on ka pikaajaline ülesanne, paljud terroristid on sündinud ja kasvanud Euroopas, nad on muutunud äh, ründajateks, viinud läbi rünnakuid omaenda koduriikide vastu ja seetõttu oleks vaja välja töötada rahke-, lõimimisprogramme, mida kohalikud ametiasutused peaksid ellu viima, aitäh um.! ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Zuber. aitäh, härra president terrorismivastase võitluse strateegiaga on ette nähtud see, et me kaitseme vabadusi. samal ajal aga vastandatakse omal, omavahel vabadust ja julgeolekut selle asemel, et mõlemad tugevdavad, me tegelikult äh, nõrgestame mõlemad. Need meetmed, millega vabadusi piiratakse, toovad endaga kaasa selle, et rahvusvaheliste suhetega on probleeme, meil on ebastabiilsus äh, ja äh, pead tõstev rassism, fašism ning samamoodi suureneb terrorirünnakute arv terrorirünnakud Pariisis ähm, ja ka varasemad äh, rünnakud kogu maailmas näitavad, et meil on vaja äh, kriisi ohjamismeetmeid ning me peame hoolitsema üleilmsel tasandil selle eest, et äh, ei sekkutaks riikide sisepoliitikasse. aitäh, järgmisena poolteist minutit, härra Albrecht, palun. Uh, aitäh härra president, mul on väga hea meel kuulda, et eesistuja tõi välja suurema osa komisjoni ettepanekutest. mul oleks väga hea meel, kui oleks võimalik äh, kiiremini leida lahendusi terrorismivastases võitluses, kiiremini kui varem, sellepärast et liikmesriigid äh, blokeerisid väga palju meetmeid, äh, näiteks ähm, koostöö Äh, ja koordineerimist äh, terrorismivastases võitluses, informatsioonivaheline vasta-, äh, vahetus riikide vahel ja ka Europoliga Äh, need meetmed tulid liiga hilja, informatsioonivahetus ikka veel ei toimi, eriti kui me räägime kahtlustatavate äh, osas informatsioonivahetust. seda tuleb tugevdada selle asemel, et korjatakse siin hunnikute kaupa informatsiooni inimeste kohta, kes pole üldse tähtsad, kelles ei ole mitte mingit äh, kahtlat tausta, vaid me peaksime pigem koguma informatsiooni riskipiirkondades ja nende puhul, kes on siiski kahtlustatavad meil on vaja siiski põhineda ka faktidel, sest ähm, meil kehtivad õigusriigi põhimõtted ja me peame kaitsma põhimõttelisi väärtuseid. Äh, Strasbourgi inimõiguste kohus äh, tegelikult Ungari vastases kaasuses tõi selle ka jällegi välja, et äh, alati on, alati tuleb põhjendada, kelle kohta ja miks infot kogutakse, me peaksime sellest kinni pidama, aitäh. härra Wulf, palun, poolteist minutit. aitäh, härra president, aitäh, härra minister. iga valitsuse esimeseks ülesandeks on oma rahvast kaitsta ja Euroopa rahva kaitsmine terrorismi eest on midagi, mis teie arvates ka on tõsine küsimus. aga kui me räägime terrorismi probleemist, siis tuleb kõigepealt selgeks teha, kes on su vaenlane, kes on su sõbrad, tuleb teada, kas nad jagavad su väärtusi ja kust nad on pärit ja Euroopa Liidu analüüs selles kohas veabki viltu. tuleb aru saada probleemist, tuleb aru saada, kus see probleem on, tuleb aru saada, mida terroristid siin teevad ja probleemi esimeseks osaks on see, härra minister, et nii teie kui ka komisjoni sõnades äh, te ütlete, et suurem osa pagulastest põgeneb äh, terrorismi eest, see aga ei ole tõsi, me teame, et suur osa sisserändajatest on majanduslikul põhjusel sisserändajad, suur osa asüülitaotlejatest on need, äh, kes põgenevad terrorismi eest, see on esimene osa, millest te peate aru saama see avatud piiride poliitika, mida te ole valmis eh, muutma, et ei tea, kes tuleb sisse, kust nad tulevad ja kuidas nad tulevad ja see toob endaga kaasa siseterrorismi ohu, see, mis juhtus Kölnis, Bonnis, Berliinis, Rootsis, eh, uusaasta ööl, see, mida tehti naistega, see on teie probleemiks, sellega tuleb tegeleda. härra Wolf, eh, härra Wolf Teil on sinise kaardi küsimus, olete te valmis vastama? härra Jakovtšitš soovib selle esitada. sinine kaart kolleeg Jakovtšitšilt. hvala vam lijepo poštovani kolega što ste prihvatili ovu plavu kartu. Waiting for translation. Okay. ootame tõlget, ütleb kõneleja. Petra, eh, imate prijevod? no, no imate prijevod? no ja bih htio poštovani kolega vezano za ono što ste rekli kallis kolleeg ma räägin siis inglise keeles ma ei ole kindel et äh, see mul nii hästi välja tuleb. Te rääkisite väga paljudest asjadest ja ma olen teiega nõus, kuid kas te olete nõus, et terrorismi oht on üldine oht, sest terroristid on ka Euroopa Liidus. Te teate, mis juhtus Põhja-Iirimaal, Itaalias, Saksamaal, samamoodi ka Norras ning teistes Euroopa Liidu riikides. tegemist on Euroopa probleemiga me ei räägi mitte ainult äh, terroristidest, kes tulevad Euroopasse, nii et mina leian, et terrorism on üldine oht ja me peame võitlema kõikide terrorismi vormidega. tahan teada, kas te nõustute sellega? tahan teile öelda, et teie inglise keel on suurepärane võrreldes minu teadmistega teie emakeele kohta. Teil on täiesti õigus, härra. Äh, tegemist on rahvusvahelise probleemiga, see puudutab äh, perekondi kogu maailmas ja tõesti, meil on probleeme inimestega siin, äh, kes on siin radikaliseerunud, kuid see probleem, mille vastu me praegu seisame, on õudne, sest ISISe õudne ideoloogia pöörab inimesed inimeste vastu tegemist ei ole meil siin mitte ainult Euroopa probleemiga, meil on vaja tõesti saada üldist üleilmset lahendust, ainult niimoodi saab seda lahendada. Ähm, proua Meier, palun järgmisena aitäh, härra president, me räägime, et meil on terrorismioht suurenenud ja paljudele tundub olevat üllatus see, et Euroopa on läbi imbunud islamiterrorismist. Pariisi, Kopenhaageni, Londoni rünnakutest ei ole tehtud õigeid järeldusi et me peame täpselt aru saama, kes on nende taga. ISIS on meid rünnanud, neid on väga palju surnuid. on täiesti selge see, et äh, Euroopa Liidu avatud piire kasutatakse selleks, et siia tulla ja siin rünnakuid kavandada. kogu Lääne-Euroopas on suur terrorismioht, aga sellegipoolest usub äh, suur osa poliitikutest utoopiat, mille nimeks on multikultuur. tuleb aru saada, et islam on kõige suuremaks ohuks ja et see tuleb siit välja juurida. siin on veel üks oht, nimelt see poliitiline korrektsus ja eliit ei nimeta nimeta asju õigete nimedega, me peame tegelikult äh, endale tunnistama, et äh, see muudab Euroopa ebastabiilseks, meil on nii palju terrorismirünnakuid, meil on nii palju vägistamisi, mis kõik äh, muudavad meie olukorra veel ebastabiilsemaks ja ma ei saa aru, miks mitte keegi aru ei tee. üle kolmekümne ühe tuhande inimese on jõudnud sellel kuul Kreeklasse, nende hulgas on kindlasti palju pühasõdalasi, kes on täis testosteroonipomme, kes ajavad taga meie naisi tõesti, meil tuleb need äh, piirid kinni panna me ei saa äh, seda probleemi lahendada, sest muidu tuleb meile enam küsida, et millal toimub järgmine rünnak või järgmine massivägistamine. me peame hoolitsema selle eest, et äh, kodanike turvalisus on kõige tähtsam, et me võtame seda tõsiselt ja tõesti, me peame aru saama, et ainsaks lahenduseks on siin riigipiiride sulgemine, tuleb tagasi saada kõik need nõndanimetatud asüülitaotlejad, ükskõik kust nad ka ei tuleks, ja tuleb lõpetada Euroopa kui mandri islamiseerimine. aitäh! järgmisena kolleeg Fontulis, palun. Ξαφνικά η Ευρώπη ανακάλυψε την τρομοκρατία. Τόσο το κίνημά μας... Lõpuks nüüd siis on avastatud Euroopas terrorism, kuldne koidik ja teised äh, juba palju aastaid tegelevad selle teemaga ja meid äh, mõistetakse hukka. aga mõelge nendele noortele inimestele, kes olid Bataclanis ja kes lihtsalt tahtsid lõbutseda Euroopa riigid, riikide tänavatel on terrorism ja nad on, Euroopa riigid on kaotanud äh, sideme tegelikkusega, avatud piirid, rassism, see kõik ei tundu äh, viivat ter tõhusa terrorismivastase võitluseni, massimeedial on Euroopa Liidus äh, moslemi nägu ja see on tegelikult äh, signaal. me oleme siin, me ei saa vaikida selles osas, mis äh, juhtus naiste ja tüdrukutega. enamus, kes Euroopas tegutsevad, on terrorismi, terroristid, mida me selle vastu teha kavatseme? igal aastal tuleb Euroopasse illegaale. aitäh ja nüüd saab sõna härra Salini. E suur aitäh. härra Volnik, suur aitäh teile teie, teie sõnade eest, teie jõupingutuste eest, äh, kõige selle eest, mis te teete koos meiega, Euroopa Parlamendi liikmetega selleks, et töötada välja pikaajaline strateegia terrorismi vastu, see on äh, traagiline, terrorism puudutab Euroopat, Põhja-Aafrikat ja nii edasi. uudised, mida me iga päev kuuleme, ei ole lohutavad. meie Euroopa Parlamendis sooviksime äh, öelda eriti välja, et meie poliitika äh, broneeringu info kohta peaks olema julge, kindel ja ma tahaksin öelda, et me liigume õiges suunas, aga me ei ole piisavalt ära teinud. meil on omad nõrgad kohad. ja need on seotud ka näiteks immigratsiooniga. ma nõustun sellega, et põhjuse tagajärje seost rände ja terrorismi vahel ei ole. Neid asju ei tohiks ähm, omavahel ära segada või äh, seostada neid. aga me ei tohiks eitada seda, et mõlemale nähtusele ähm, on olemas äh, sarnaseid algmeid. terrorism on seotud islami ideoloogiaga ja ma arvan, et see ei ole vale, kui ma nii räägin. Koraani kasutatakse eh, vägivalla õigustamiseks ja me ei saa seda jätkuvalt pealt vaadata. me peaksime püüdlema selle poole, et demokraatia ka nendesse riikidesse jõuaks, kus seda praegu ei ole terror, et demokraatia puudus on terrorismi üks põhjusi. suur tänu, järgmine kõneleja, palun. suur tänu. järjest rohkem äh, terroriakte pannakse toime igal pool maailmas, Pakistanis, Burkina Fasos ja nii edasi. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ähm, pandi toime mitmeid terroriakte, me peame kurbusega sellele aastale tagasi vaatama terroriakte panid toime Euroopas äh, sündinud noored, radikaliseerunud noored. terrorism ohustab rahu ja maailmakorda. aga väga tähtis on pagulasi terroristidest eristada. enamus pagulasi põgeneb ju terrorismi eest, julgeolekut ei ole ja kui me ei suuda julgeolekut tagada, siis oleme läbi kukkunud, me peame leidma äh, sotsiaalmeetmeid, mis aitaksid välistada radikaliseerumist, äh, peame terrorismi algpõhjustega võitlema ja Euroopal on vaja selget strateegiat, näiteks äh, kuidas inimesi välja saata, meil on vaja infovahetust, liikmesriigid peavad üksteist usaldama peavad koostööd tegema rohkem, jälgides, jälitades terroriste, terrorismi rahastajaid. ma olin üllatunud, kui nõukogu ei suutnud kokkuleppele jõuda kohustuslikus andmevahetuses terroristide kohta seoses uue PNR lepinguga me peame võitlema ka radikaalse moslemi propaganda vastu sotsiaalmeedias, me peame informeerima vanemaid, lapsevanemaid, peame eh, jälgima alaealiste eh, reisimist ja me peame ka mõtlema, kuidas radikaliseerunud indiviide rehabiliteerida. Eh, julgeolekumeetmed peavad inimõigustega käsikäes käima. Rajon, kas te nõustute sinise kaardi küsimusega härra Žadovskilt? suur tänu. president, prosaadik, kui ma õigesti mäletan, siis just sotsialistid ei tahtnud broneeringuinfo direktiiviga tööd kiirendada täna on teada, et komisjon on välja tulnud uue, uue direktiivi ettepanekuga, see on terrorismivastase võitluse direktiiv ja nüüd teie, kes te esindate sotsialiste, tahaksin küsida teie käest, kas te toetate seda uut direktiivi ettepanekut komisjonilt või kavatsete seda jällegi blokeerida? austatud kolleeg, aitäh küsimuse eest praegusel ajahetkel on oluline rõhutada, et infovahetus on äh, vajalik, aga liiga kaugele sellega ei tohi minna. eraelu puutumatust ei tohi riivata. organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi kohta käiva informatsiooni vahetamine on tähtis. proua von Stoch jah, lugupeetud juhataja, me räägime täna sellest, et äh, terrorismi oht on tõusnud. Pariis, äh, Köln, äh, seal Äh, oli äh, ka terrorismiga tegemist, äh, kaheksasada kaheksakümmend kolm ähm, politsei teavitamist, kolmteist tuvastatud, väga paljud neist olid reisinud Saksamaale mm, ränd-, sisserändajatena, nii et kaheksa kuni kümme miljonit pagulast on tulemas Süüriast ja Iraagist Saksamaale, ütleb meie arenguminister, mitte keegi ei ütle, et kõik nad on terroristid, aga muuhulgas on nende hulgas terroriste, kes kasutavad ära meie avatud piire ja neid terroriste on liiga palju ja see, kes on vastutav avatud piiride eest, see vastutab mm, ka tegudega ja siis kas tegutsemise või tegutsemata jätmisega. Saksamaal on selleks härra Seehofer, kes räägib väga palju, CDU fraktsioon, kes kirjutab väga palju kirju ja meie mm, liidukantsler Merkel, ta läheb ajalukku Euroopa hävitajana ehkki, isegi kui ta varsti tagasi astub. Äh, aitäh ja nüüd saab sõna proua Pagasaur Tunda Rui. aitäh, äh, nõukogu ja komisjon rääkisid tervest reast vajalikest meetmetest, mida on vaja terrorismivastaseks võitluseks, see kõik on väga hea, me oleme õigel teel ja aitäh äh, sidusa sõnumi eest, aga kahjuks on endiselt äh, nõrku kohti ja mina näen äh, selles ka nõrku kohti, millest te rääkisite. tegemist on üleilmse ohuga ja vaja on üleilmset hästi koordineeritud vastust, on riike, kes piisavalt koordineerimistööd ei tee ja teisi, kes ei tee seda üldse, kui tegemist on näiteks teabevahetusega spetsialiseeritud agentuuridega see ei tohi nii olla, vaja on äh, täiuslikult koordineerimist selleks, et see toimiks ja varane avastamine ning ennetamine, tegemist on äh, üleilmse ohuga, see aga ei tähenda, et vaja ei oleks äh, reageerimist kohalikul tasandil, on vaja teada, millised on head tavad, vaja on, et asjale lähenetaks süstemaatilisemalt ja muide, on vaja palju rohkem tegeleda ennetamisega ja varase avastamisega, sellepärast et seal on just äh, probleemid ja see on väga oluline. kas te olete nõus äh, vastama sinise kaardi küsimusele härra Saani poolt?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 terrorismivastane võitlus ei tähenda seda, et me peame loobuma julgeolekust ja vabadustest, me peame parandama luureagentuuride tööd ja peame kinni pidama demokraatiast ja meie väärtustest. me peame terrorismivõrgustike logistika ja rahakraanid äh, hävitama ja me peame toetama kodanikuühiskonda Iraagis ning Süürias. meil tuleb äh, neutraliseerida ka need võrgustikud, mis värbavad võitlejaid Euroopast. meie vastuseks on kai-, või meie vastutuseks on kaitsta ka pagulasi, kes võitlevad terrorismi eest ja tegelikult öö, äh, on tähtis, et meil oleks kaasav ühiskond, et inimesed tunneksid, et nad on osa sellest ja et neil on ka võimalusi. väga paljud terroristid on sündinud Euroopas ja selle vastu saab sõidelda ainult sotsiaalse kaasatuse poliitikaga ning äh, ka hariduse kaudu. aitäh järgmise järgmisena proua Sargentini, palun üks minut. aitäh, härra president, härra president, kuulsin, et volinik rääkis oma ettepanekutest, mida tema soovib teha selleks, et võidelda terroristide rahastamise vastu. Te tegite mõned ettepanekud, aga ma tegelikult tahaksin teada, mis on meie eesmärgiks. kui te mõtlete kaksiktornide ründamist, siis me nägime, et see oli väga odav rünnak, ka Bostoni maratoni rünnak oli tegelikult odav rünnak ja ka Pariisi rünnak oli nii-öelda odav rünnak me teame, et ISIS kulutab küll väga palju vahendeid, aga ta teeb seda Süürias ja Lähis-Idas selleks, et äh, maksta palka oma võitlejatele. nii et mida me siis tegelikult soovime, kas me tahame täpselt äh, jälgida, kuidas äh, terroristid raha saavad, sest kuna neil tegelikult ei ole väga palju raha, siis ei ole ka väga palju jälgi, mida jälgida. aga äkki me peaksime siiski sekkuma üleüldiselt, nende rahakraanid kinni keerama, olema ja siis äh, neil ei ole mitte mingeid vahendeid. aga ma tegelikult mõtlen selle peale, et kuna neil on nii vähe raha, siis on väga raske neidki kraane kinni keerata või sellega mingit edu saavutada. Um... kasutavad ka feodaalset äh, Araabia süsteemi raha liigutamiseks ja nüüd saab sõna proua Ferrara. Grazie Presidente l'incremento della minaccia terroristica non deve indurre a pagare. aitäh president terrorismi oht on tõusnud aga me ei tohiks äh, maksta nii kõrget hinda äh, selleks et me loobume oma äh, vabadustest ja õigustest selleks, et vastu, võidelda terrorismiga. tegemist ei ole mitte ainult välise, vaid ka sisese ohuga ja vastutus selle eest võitlemisel mm, on liikmesriikidel, aga Euroopa Liit saab ka palju teha, meil on vaja koordineeritud ja paremat teabevahetust, meil on vaja paremat dialoogi andmebaaside ja rahvus, riiklike asutuste vahel, sest mm, ja muidu äh, juhtub see, mida me praegu näeme, et taastatakse kontroll sisepiiridel. meil on kasutada vaja neid võimalusi, mis meil juba on. me ei pea lihtsalt rohkem ja rohkem andmeid koguma. meil on vaja terroristlikud organisatsioonid poliitiliselt isoleerida, vaja äh, panna kinni nende rahastamiskraanid ja nii edasi äh, ei ole võimatu neid tulemusi saavutada, meil on vaja lihtsalt poliitilist taset, tahet seda, selle jaoks. aitäh ja nüüd saab sõna ühe pooleteiseks minutiks härra Buonanno. aitäh, härra juhataja. aitäh ka Hollandi valitsuse liikmetele. mind mul on tõesti väga kahju ja kui ma siin räägin, siis ma erutun järjest rohkem, sellepärast et seitsesada viiskümmend saadikut on ju, aga täna hommikul on meil siin maksimaalselt kolmkümmend. siin ei ole lihtsalt äh, saadikuidki kohal ja selline on Euroopa, mis üritab nii oluliste probleemidega hakkama saada nagu terrorism. mis Euroopa see on? see on ju tõesti häbilugu, mida me siis ütleme Euroopa rahvale, kui äh, toimuvad äh, rünnakud, siis me äh, valame krokodillipisaraid, see, mis toimus Pariisis, Londonis, Madridis, New Yorgis. ja mida meie ütleme siis selle kohta? jah, tegemist on moslemitega, terrorism on olemas, milline häbilugu see küll on, kas see on Euroopa, mis tahab võidelda terrorismiga ja eurooplasi kaitsta? tegemist on zombide Euroopaga, sest äh, need, kes äh, otsustavad ja valitsevad, neil on ju ihukaitsjad, äh, soomustatud autod ja nii edasi, aga rünnatakse rahvast ja mida meie ütleme, aitäh islamile ja vahepeal anname siis Türgile miljardeid. mis Euroopa see küll on, üheksakümmend protsenti türklastest on moslemid. mul ei ole mitte midagi moslemite vastu aga meie oleme ju eurooplased, meie oleme läänes, meil on tõesti kõrini. Teile on esitatud äh, kaks sinise kaardi taotlust. kas te olete nõus mõlemale vastama? esimesena saab sõna härra Jakovtšitš. ja pärast härra Jakovtšitši härra Pagasau tundnud tunda. jah, äh, räägin itaalia keeles, siis te saate must paremini aru ma ei usu, et ma arvan, et see on silmakirjalikkus, mida te, millega siin tegelete. Te just tulite täiskogu saali ja lähete kohe jälle ära. mina olen siin alati hommikul ja õhtul kohal. Teie, nagu te, ka härra Savini, tulete ja korraks kohale ja siis ütlete, et täiskogu saalis ei ole kedagi. Te tulete korraks kohale ja ütlete seda, see on täielik silmakirjalikkus. kas te olete nõus? kõik, kelle, kes siin aplodeerivad, ütlen ma, et vaadake minu andmeid. Eh, Vii-, seitsmesaja viiekümne ühest saadikust olen ma kuueteistkümnes eh, täiskogu saalis eh, hääletustel kohal olemisel ärge öelge, et ma, ma tulen siia, ma tegelen asjadega ma olen kuueteistkümnendas koha, kuueteistkümnendal kohal, ma olen ka linnapea, ma ei tea, mida teie teete, aga see on väga selge, mida mina teen. jah, ja järgmine sinine kaart proua Pagasartun Tuua, palun härra Bonanno, austan teid väga. ma ei tea, kas te tunnete terroriste, mina küll tunnen. mina, mind saatsid kolmteist aastat politsei eskordid, sellepärast et mul oli tehtud mõrvaähvardus, see ei ole siin mitte mingi naljamäng. me, see, peame tegema koostööd äh, Äh, ma tulin siia, et töötada, äh, et kõike toimima panna. ma arvan, et te peaksite teadma, kuidas on elada radikaliseerunud ühiskonnas. mina tunnen isiklikult terroriste, ma olen pidanud terrorismi all kannatama. Te tõesti solvate siin inimesi, on tähtis, et me oleme siin ja ütleme neid tähtsaid asju ja teie lihtsalt tulete ja narrite meid tõesti ütlen seda sõbralikult äh, ja see, mida te teete, ei ole küll väga tõhus. mul ei ole mitte midagi teie vastu, kallis kolleeg, ütleb härra Bonanno. ma ei kritiseerinud ju ka teid ega ka äh, neid, kes on täna siin kohal äh, ma ründasin valitsejaid Euroopas Äh, neid äh, ei rünnata, nende abikaasasid ei vägistata ähm, ja need, kes siin praegu plaksutavad äh, nagu mingi ahvikari, hakake lõpuks tööle, ärge istuge siin niisama käed rüppes nagu mingid idioodid. hästi, jätkame, ütleb härra president, härra Papadakis, palun üks minut. jah meil on siin Muhadžedin, bin Laden, Al-Qaeda, ISIS, NATO, USA, Euroopa Liit, golfimonarhid on nad üles kasvatanud tegemist on organisatsioonidega, mida praktiliselt kasutati selleks, et imperialistlikke sekkumisi ette valmistada. Araabia kevad, äh, sellest on saanud nüüd äh, pakase, pakases talv ja äh, nüüd üritatakse imperialistlike sekkumiste kaudu ja ka terrori kaudu inimesi alandada Euroopa Liit soovib võidelda äärmusluse ja radikalismi vastu, kuid tegelikult äh, äh, ei tehta mitte midagi muud, kui lihtsalt täidetakse relvaladusid, piiratakse vabadusi ning äh, võideldakse äh, nende vastu, kes äh, ei toeta kapitalismi on täiesti selge, et rahvas tõmba, tõstab mingil hetkel pea. aitäh, järgmisena proua Hoolmeier, palun. härra president, äh, tahan äh, kodukorra kohta kõigepealt öelda midagi, ma palun presidenti, et kui saadikud solvavad meie riikide valitsusi ja nende abikaasasid äh, ja, ja õhutavad vihkamist, siis ma tõesti palun, et president ütleks, et niimoodi küll parlament ei tohi toimida nüüd aga sisu juurde terrorism on üks suuremaid ohtusid ja kallid kolleegid, ma olen tõesti ka nõus sellega, mida öeldi ka mind, kakskümmend aastat saatsid turvamehed, sest minu pere elas samamoodi terroriohu all ja ma saan sellepärast aru, mida mõtlevad inimesed, kes elavad terroriohu all. aga terrorism on suunatud ka inimeste vastu, kõikide vastu, kes ei äh, toeta ISISi, Al-Qaeda ideoloogiat, nad ründavad inimesi, kes lähevad jalgpallimänge vaatama, restorani sööma, teatrisse, kontserdile või ka äh, kuhugi pidutsema. sellepärast äh, tuleb liikmesriikidele öelda, et andmevahetust tuleb parandada, seaduslikud lüngad, mis võib-olla heas usus andmekaitse jaoks on sisse kirjutatud, tuleb äh, kõrvaldada selleks, et andmeid on võimalik vahetada. me peame ka Eurodoki dokumente võrdlema ähm, äh, kurjategijad omadega, selleks et pagulaste hulka ei saaks ennast peita ka terroristid. kui terrorist on äh, lennukis, siis me ei ütle, et äh, lennukid enam ei sõida, vaid me üritame nad hoolitseda selle eest, et nad lennukitesse ei jõuaks. me peame samamoodi ka äh, juurdlusmeetmeid kiirendama, me peame kurjategijaid Äh, kõik kandma täielikesse andmepankadesse kogu Euroopas, et ei saa olla nii, et mõnes riigis teatatakse, kes on terrorist ja teises mitte me peame ka politseiametnikke toetama. me ei tohi öelda, et me neid ei usalda, sellepärast et nemad on need, kes iga päev nende raskete kurjategijate vastu võitlevad, neil on vaja meie usaldust, meie toetust, me ei pea neid kogu aeg õpetama ja ütlema, mida nad kõike teevad äh, valesti. tõesti äh, kodus diivani pealt on palju lihtsam asju selgitada, kui tegelikult tõesti väljas istu-, seista ja terrorismirünnakuid ära hoida. Europol, broneeringu info, andmekaitse küsimused ja andmekaitse direktiiv, need küsimused tuleb kiiresti vastu võtta ja veel üks küsimus, mis on tõesti tähtis, rahakraanide kinnikeeramine on üks paljudest meetmetest, sest terrorismivastane võitlus toimib ainult siis, kui me seda teeme üheskoos demokraatlikult ja õigusriigi põhimõtetega, aitäh! aitäh! olete te valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Džambaski tahab teile esitada küsimuse, härra Džambaski, palun. aitäh, härra president, lugupeetud kolleeg mida arvate teie informatsiooni kohta meedias? informatsiooni kohta, mida andis po Saksamaa politseinik. Äh, Saksamaa politseinikud äh, ütlesid nimelt, et neile anti ülesanne äh, mitte avaldada kurjategijate nimesid ja nende päritolu ja seda pärast siis uusaasta ööl toimunud sündmusi Kölnis kõigepealt äh, tuleb tõesti kurjategijad äh, üles leida, nende rahvusest saame rääkida siis hiljem ja kui rahvus mängib siin kurjategijate puhul rolli, siis pannakse see ka kirja. aga ei ole ju nii, et me kõigepealt vaatame, mis rahvusest on ja siis hakkame vaatama, kas oli kuritegu, kuritegu või mitte. ei ole ju nii, et kuritegu oleks seotud rahvusega, me peame lihtsalt kurjategijad üles leidma, et lihtsalt probleem on selles, et meil on liiga palju eeslinnasid nagu Molenbeek, kuhu keegi ei soovi minna ja tõesti, kus tõesti kurjategijad äh, käivad vabalt ringi, neid ei karistata ja see on see, mis tegelikult äh, inimesi ja meie kultuuri laastab Teile on ka teine sinise kaardi küsimus. härra Krasnodebski, palun, olete te valmis vastama sellele? Ah, jah küsin oma küsimuse ütleb härra krasnodbski kuidas teie hindate seda, mis toimus Kölnis? ja seda, et meedia paar päeva sellest ei rääkinud, vaikis maha, ei olnud mitte mingit avalikku arutelu selle kohta, mis seal toimib. härra Džembaski ütles, et politseile anti ülesanne infot mitte avaldada aga üleüldiselt avalik arvamus, äh, avalikkust ei Saksamaal ega ka Euroopas ei informeeritud nendest sündmustest ja kuidas äh, see nüüd on seotud kõige sellega, mida meie täna siin räägime, terrorismi küsimusega? Es hat Kritik daran seda kritiseeriti, et üks avalik-õiguslik äh, äh, telejaam alles kaks päeva hiljem sellest rääkis. suurem osa meediakanalitest avaldas aga selle sündmuse varem ütlen nüüd täiesti ausalt, Münchenis seda ei toimunud, aga kui tõesti varakult äh, hakatakse väikeste kuritegu eest karistama ja ei teki selliseid eeslinnu, kuhu keegi ei julge minna, siis äh, ei toimu selliseid sündmuseid nagu Köln, nii et sellepärast on väga tähtis, et me järjekindlalt kohe ka väikeste probleemide puhul sekkume, sest kui me seda ei tee, siis tulevad suured probleemid. aitäh ja järgmisena härra Niidermüller, palun kaks minutit. köszönöm elnök úr! a borzalmas párizsi merényletek óta. aitäh, härra asepresident. pärast Pariisi sündmusi on Euroopal hirm terrori ees, aga ka selles olukorras peame me säilitama rahu, peame kinni pidama vabadustest ja liberaalsest demokraatiast. me ei tohi populistlikele parteidele anda võimalust ka edaspidi hirmu külvata ja teatud äh, kogukondade vastu viha külvata meil ei ole mitte mingit sellist terroristlikku ohtu, mis põhjendaks vabaduste piiramist ja hirm terrori eest toob endaga kaasa selle, et me astume samme, mis on suunatud demokraatia vastu, meie kultuuri vastu, aga just seda ju terroristid meilt ka ootavad, just seda soovivad ka populistlikud äärmuslased Nad tahavad vaba maailma laastada, seda vaba maailma lõpetada, mille meie viimase kuuekümne aasta jooksul oleme üles ehitanud. meie aga leiame, et demokraatiat äh, ja põhivabadusi tuleb kaitsta, demokraatiat tuleb kaitsta, meil ei ole võimalik saavutada mitte mingeid tulemusi, kui me inimesi äh, massiliselt pealt kuulame meil on vaja paremat koostööd ja meil on vaja ühist Euroopa luureteenistust me peame selle kõrval andma endast kõik selleks, et äh, sisserändajate teine ja kolmas põlvkond ei radikaliseeruks. haridus, kutseharidus, lõimimine, tõeline perspektiiv Euroopas, need on meetmed terrorismi vastu me peame selgeks tegema, et ühiskondlik lõimimine ei tähenda kultuurilist assimileerimist, aga me peame ka ütlema, et ühiskondlikul integreerimisel ei ole mitte mingit alternatiivi. me peame võitlema äh, Euroopa eest. aitäh, teil on äh, sinise kaardi küsimus härra Juurekilt, olete te valmis vastama, härra Niedermüller? härra Juurek, äh, palun. aitäh härra president, kallis kolleeg, kas te ei arva, et see keelekasutus, populismi ja äärmuslaste keelekasutus on äh, tõrjuv, nad õhutavad viha miljonite eurooplaste ja nende arvamuse vastu ja ka nende demokraatlikult valitud esindajate vastu. kas te tõesti arvate, et kui me kasutame selliseid sõnu ka edaspidi, siis tegelikult mitte mingit sotsiaalset äh, dialoogi ei tekigi selles õudses kriisis, äh, kus meil on vaja probleemid üheskoos lahendada? στην μπλε κάρτα σας ανακοινώνω ότι δεν θα δέχομαι ma annan veel teile ka teada, et teist sinist kaarti ei saa teile esitada ütleb president ja sõna võtab härra Niedermüller. aitäh, härra president, ma arvan, et tänane arutelu näitab väga selgelt, millised kolleegid räägivad äh, Äh, terrorismist, ohtudest ja ennetustööst ja äh, millised kolleegid kasutavad seda arutelu selleks, et äh, rääkida pagulaste islami ja sisserändajate vastu. ma arvan, et siin parlamendis ei ole meil vaja sellist lähenemist, siin parlamendis tuleb meil rääkida probleemidest, objektiivsetest tõsiasjadest. kirjus Nikolson härra Nikolson, üks minut. suur aitäh, president. lubage mul kõigepealt öelda, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta tõi meile tagasi äh, hirmsaid terrorismiga seotud probleeme, eriti just Euroopas ja nüüd peab reaalsuse silma vaadata. Euroopal on tõsiseid probleeme oma piiridega, eriti Schengeni piiridega ja midagi tuleb teha sest eurooplaste elu ei ole enam turvaline. mina tulen Põhja-Iirimaalt, me oleme nelikümmend aastat kannatanud terrorismi tõttu ja ma olen ise ellu jäänud äh, pärast ühte terrorirünnakut, aga ma ei ole zombi, ma elan siin, seisan, räägin, äh, nii nagu äh, kõik teised inimesed ja ma, ma tõesti pean mõnele ütlema, et, et peaks häbi tundma nüüd terrorism tõstab pead ikka ja jälle. Ehm, terroristid unustatakse ära, ehm, aga siis mõtlevad nad jälle midagi uut välja, järgmise kuriteo, seda ei tohiks lasta toimuda. Euroopas on vaja head infovahetust ja koostööd, ehm, piiriülest koostööd ja kõikide politseijõudude vahel Euroopas. tänan. suur aitäh proua de Sarnes, üks minut. suur tänu, terrorioht on äh, ülemaailmne, Euroopa sisene, väljaspool Euroopat ja meil on vaja ühtsust, tahet ja tegutsemisjulgust. Äh, julgust tegutseda täna, mitte homme või ülehomme kõigepealt me peame kontrollima, nii nagu kõik te teised äh, suurriigid, oma piire tõhusalt, teiseks me peame luureandmeid vahetama ja tegema selle Euroopa riikide vahel kohustuslikuks. kolmandaks, me peame looma ühise Euroopa kaitsepoliitika, sest ähm, oht tuleb väljaspoolt ja meil peaks olema selge välispoliitika strateegia selleks, et tegeleda äh, väljaspool Euroopat asuvate terrorismikolletega Liibüa, äh, Süüriaga. kui kakskümmend kaheksa liikmesriiki äh, käed ühendavad, siis hakakem tegutsema Ehm, mitte nii, et ainult mõned riigid äh, on esirinnas. Prantsusmaa ja äh, Saksamaa on siiski äh, andnud julgust ja inspiratsiooni ka teistele, mida teistel on puudu olnud. suur aitäh, järgmine kõne, Korneli Ernst. aitäh, Pakistanis kasutatakse relvastatud droone ja terrorismivastases võitluses ja juba on tapetud terve hulk tsiviliste selle käigus ning see e, sellest on räägitud lastega ja nad on öelnud, et neil on hea meel, kui päike ei paista ja ilm on pilves, siis ne, ei lähe neil halvasti. kui mõelda sellele, et lapsed peavad kartma mõningaid terrorismivastase võitluse meetmeid, siis see ei ole õige ja need meetmed ja vahendid terrorismivastases võitluses tihti, mitte alati, aga tihti ei ole tegemist terrorismivastase võitluse meetmetega, vaid tegemist on hirmutamismeetmetega. ning see on, äh, selles on probleem. Nad, Daesh kardab neid vähem. Äh, Daesh on nüüdseks äh, rikkaim mõrvarite rühmitus maailmas, vaid nad tegelikult hirmutavad ainult tavalisi inimesi ja lapsi me ei liigu mitte meetritki edasi äh, terrorismivastases võitluses, kui me võitleme tule vastu tulega. see, mida me tegema peame, on, et me peame terrorismi äh, allikad äh, kuivendama. see ei ole üks meetmetest, vaid see peab olema peamine meede. ma ei räägi siin üldse rahastamisest. me vaatame aastaid pealt seda, et Saudi Araabiast äh, relva, äh, relvi tarnitakse Daeshile, et äh, Türgi pigem äh, pommitab äh, PKK-d kui Daeshi, meil on vaja tõesti järeldusi teha sellest hävitavast poliitikast ja me peame hoolitsema selle eest, et inimesed äh, osalevad terrorismivastases võitluses ja et rahvas toetab Daeshi sellepärast, et keegi teine neid ei aita, selles on probleemid ja selles on ka leppimise allikad ning pigem meie terrorismivastane võitlus äh, nõrgestab äh, kodanikuühiskondlikke jõude ja sellega ei saa ju küll tegemist olla. aitäh ja nüüd saab sõna proua James. suur tänu. olgem nüüd ausad praeguse olukorra suhtes. terrorioht on tegelikult kodusõda, siia saabunud isikud, dissidendid, kes on kohapeal üles kasvanud tekitavad hirmu, segavad meie ühiskondi ja nüüd peab tunnistama, et terroristid kontrollivad territooriumi, kust nad saavad levitada oma vägivaldset ideoloogiat, neil on ligipääs miljonitele dollaritele, et oma tegevust rahastada, aga Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis ka nende parim ressurss on Schengeni ala piirideta reisimine lihtsustab lõhkeainete, ideoloogia ja relvade ning inimeste vaba liikumist. Schengen on nagu pank sellele äh, alale, kus äh, finantseeritakse terrorismi ja teie, kui te sõna võtate, vaadake faktidele näkku ja hakake ometigi midagi ette võtma selleks, et lõpetada äh, terroristide finantseerimine. Eh, aitäh, kaheks minutiks, härra Boltšak, palun. Eh, suur tänu, härra president. ma arvan, et ainus vastus terrorirünnakutele on otsustav tegutsemine. enne kui me seadusega äh, loome uusi ameteid ja anname uusi ülesandeid, peame mõtlema, kas need on piisavad. küsisin meie siseministrilt infovahetuse kohta äh, liikmesriikide vahel. sellega on seotud palju probleeme, näiteks äh, Frontexil on palju informatsiooni ähm, migrantide kohta, aga see informatsioon ei tohi meie vaenlaste kätte sattuda need, kes ohustavad meie kristlikku ja judaistlikku pärandit. paljud uued reeglid on liberaaldemokraatia vastased, Euroopa Liidu vastased, me peame loomulikult kaitsma Euroopa Liidu väärtusi, kuid seda ei tohi tegelda teha lühinägelikult. sallimatus, viha, terrorism ei suuda meie väärtusi kõigutada. me oleme näinud, et ähm, ekstremistlikud jõud saavad ka Venemaalt tuge ja ähm, seda ei tohi ära unustada. seetõttu tahaksin nüüd komisjoni poole pöörduda äh, ja paluda, et äh, seda uuritakse. Ameerika Kongress äh, uurib terrorismi rahastamisega seotud küsimusi, meie peaksime seda tegema. Venemaa poliitilised jõud ei näe ISIS-t või Tšetšeene oma vaenlastena. aitäh pooleteiseks minutiks, proua Revo Dalfon. suur aitäh, president liikmesriigid ei saa terrorismi vastu üksi võidelda, Euroopa Liit peab tagama koordineerimise liikmesriikide poliitikate ühendamise, sest Euroopa julgeolek on kaalul. sotsiaaldemokraadid nõuavad palju rohkem Euroopat, seda nõuab äh, ka meie vajadus infovahetuse järele äh, politseiorganite liikmesriikide vahel. Europoli uus terrorismivastase võitluse keskus peab üle-euroopaliseks agentuuriks muutuma. terrorismivastane võitlus peab puudutama ka terrorismi finantseerimise vastast võitlust, äh, seetõttu on oluline finantsinfovahetus ning võimalus terroristide varade külmutamiseks ja lõpuks äh, äh, järjest rohkem Euroopa noori äh, värvatakse islamiriigi poolt ja seetõttu tuleb terrorismi juurtega tegeleda, tuleb ennetada radikaliseerumist. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peavad palju rohkem preventiivsele poolele raha eraldama. koolides, ettevõtetes, internetis, elurajoonides tuleb tähelepanu pöörata meie noortele. kõigil noortel on koht meie ühiskonnas, me peame tugevdama oma ühiseid väärtusi, solidaarsust kõikide religioonidega, kaasa arvatud islami äh, usuga. tänan. aitäh ja üheks minutiks saab nüüd sõna härra Krasnodebski. tahaksin paluda teil, et te tõstaksite sinist kaardi enne, kui kõneleja on lõpetanud, muidu me ei näe seda. härra Krasnodebski, palun. ma tahtsin öelda, et ma olen nõus kolleegidega, kes ütlesid, et terrorism on ka Euroopa-sisene oht. ISIS-t toetab praegu iga kümnes Ühendkuningriigi eh, elanik ja iga kuues Prantsusmaa moslem ja need riigid, kust on kõige rohkem islamivõitlejad pärit peale Albaania või Usbekistani, on Belgia, Prantsusmaa ja Šveits ja need on asjad, millele me peaksime mõtlema. peamiselt üritatakse värvata noori, kellel ei ole korralikke väärtusi, teise või kolmanda põlvkonna immigrantide lapsi ja ka inimesi, kellel ei ole õnnestunud äh, sulanduda ühiskonda. lapsi, kes so patriarhaalsetest perekondadest, eh, need, kes saja, soovivad eh, lihtsalt eh, moraalseid väärtusi leida, neid on, neilt väga ahvatlevad ISISe terroristid. proua Wortmans soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? härra, proua Wortmans, palun. aitäh president, kallis kolleeg, te rääkisite Belgiast, minu koduringist, kus nagu minu koduriigist tuleksid kõik need radikaliseerunud võitlejad. tõesti, nad on võib-olla meie riigis ka, aga mitte ainult meie riigis. ma tahaksin teada, mida teie teeksite selleks, et kogu Euroopas probleem lahendada, sest see probleem on üle-euroopaline. mis on need asjad, mida teie soovite teha selleks, et noored, kes Euroopas üles kasvavad, ei läheks sõda pidama? aitäh aitäh, härra Krasnodebski, teil on kolmkümmend sekundit aega. aitäh, esiteks ma tahaksin tutvuda nende probleemidega. mul on ettepanek teile. tihti me ju ähm, töötame Euroopa Parlamendis ning suhteliselt lähedal on piirkondi Euroopa Parlamendi hoonele väga lähedal on piirkondi, kus kogunevad inimesed, kes Ähm, plaanivad rünnakuid. me võib-olla peaksime tegema sinna ekskursioone ja vaatama, milline on olukord koha peal ja siis me tõesti teaksime, milline olukord on. sest olukorra tundmine on ju korraliku diagnoosi ja probleemile lahenduse leidmise aluseks. Teie ettepanek, härra Krasnodebski, tekitas härra Voutmanis äh, uue soovi esitada sinise kaardi küsimuse daar hebben wij een liberale burgemeester vanuit mechelen is geen enkele foreign fighter. kallid kolleegid tulge minuga kunagi mecheleni ja te näete seal kuidas inimesi integreeritakse nad kaasavad inimesi selleks et nad ei läheks võitlema nii et kallis kolleeg tulge järgmine nädal minuga koos läheme koos mecheleni linna kus iga päev võideldakse selle probleemi vastu ja tõesti ka ülejäänud kolleegid kes soovivad kaasa lüüa te olete kõik teretulnud εξερχόμενη της αιθούσης. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Γκόμας. edasisi plaane tehke palun ise ja nüüd saab sõna proua Gomes. kas meil õnnestub oma kodanikke organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi eest kaitsta? see ei ole iseenesest mingi üllatus, et sellised asjad juhtuvad ja nüüd tehakse ettepanek teha Euroopa, äh, tegeleda Euroopa Liidu tasandil koordineerimisega, riigid üksi ei saa sellega hakkama, me maksame hinda Iraagi, Liibüa äh, sõja, sõdade eest ja äh, Palestiina küsimuse mittelahendamise eest relvakaubandus, uimastikaubandus, inimkaubandus, kõik see annab panuse terrorismi rahastamisse ja meil ei ole õnnestunud seda takistada. Türgi, Katar, Saudi Araabia, seal on terrorismi rahaallikad. me ei tohi unustada, et meil on ka ähm, probleeme koha peal ja õige on see, et tuleb äh, luua sellised rahulikku elu võimaldavad äh, piirkonnad, kus inimesed saaksid elada ja ma ei usu, et Schengeni lõpetamine probleemi lahendaks. meil on äh, ju usaldus Euroopa Liidus üksteise vastu ja me, me pea, me ei ole, meil ei ole vahendeid selle radikaliseerimispropaganda vastu. on äh, probleeme sellega, et äh, noored radikaliseeruvad, võitlevad siis IS-i ridades, see kõik toimub meie vanglates, meie piiridel, me aitame äh, terroriste meie otsustamatusega ja siis lähevad nad sõtta, tulevad mm, meie juurde tulevad pagulased, keda me peame vastu võtma, meil on vaja poliitilist tahet, strateegilisi huve kaitsta, meil on vaja inimõigusi, meil on vaja õigusriigi põhimõtteid järgida meil on vaja sidusat eh, sise- ja välispoliitikat ellu viia ühiselt koostöö tegemises seisnevad eh, Euroopa probleemid ja seetõttu meil on tõesti vaja Euroopa Liitu. aitäh, proua Komes, teile soovib eh, proua Ülfskog esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? proua Ülfskog, palun, teil on kolmkümmend sekundit <clears throat> Eh, eh, aitäh, härra juhataja. ma tahaks teada, mida ütleb Anna Komes selle kohta, millest me oleme rääkinud seoses äh, eelkõneleja poolt esitatud äh, jutuga. härra Krasnodebski rääkis näiteks ka Rootsist, et meil on palju noori, kes äh, on äh, Rootsist äh, ära läinud ja liitunud ISISega, nii et parem lõimimine, äh, pagulaste parem ümberjaotamine on väga oluline. härra Krasnodebski riigis on võib-olla neid vähem. mida teie sellest arvate? kolmkümmend sekundit on teil vastamiseks, proua Gomes ja Portugal Portugali pagulased ei tule, sellepärast et süsteem ei toimi, aga need, kes on tulnud, neid tõesti korralikult toetatakse selleks, et neid oleks võimalik lõimida ja väga oluline on, et et neil oleks võimalik töötada. sotsiaalne kaasamine on kõige olulisem asi ja kõik poliitikad, kõik meie liberaalsed poliitikad on tegelikult ainult edendanud sotsiaalset äh, äh, väljatõrjumist. ja seetõttu ongi terroristidel lihtne värvata noori meie riikidest ja neid panna, panna välismaal meie vastu võitlema. aitäh. ma tahaks paluda, et äh, te ei ületaks kolmekümne sekundi piiri vastates ja küsimusi esitades. proua Trebesius, aitäh, ainuüksi Saksamaal on viimase aasta jooksul kolmekordistunud äh, terrorismi äh, kuritegude mm, arv ja selle, sealhulgas on väga palju terrorismi, terroriste, kes on tulnud meie juurde ka rändajatena. kahjuks ei toimi need asjad. Mm, seitsmendal jaanuaril Charlie Hebdo äh, rünnaku aastapäeval Pariisis lasti maha üks äh, mees, kes äh, ründas politseinikuid kirvega. hiljem tu-, tuvastati ta Tarek Peegemina. see marokolane Peegetšem oli viibinud Saksamaal ja Saksamaal vähemalt seitset erinevat identiteeti kasutanud süürlasena, grusiinina, tuneeslasena oli ta lasknud ennast registreerida Saksamaal ja teistes Euroopa riikides pani ta toime terve rea kuritegusid, teada on äh, uimastikuritegevus, sotsiaalabi kaara kasutamine, ähvardused, äh, vargused, äh, relvaseaduse rikkumised, kehavigastused, rööv ja seksuaalne ahistamine. tema korteri seinad olid ISISe sümbolitega kaetud ning hoolimata sellest kõigest sai Begecem vabalt liikuda kogu Euroopas. minu riik, koduriik Saksamaa on ebakindluse faktor, teguriks terrorismivastases võitluses aitäh ja nüüd poolteist minutit härra Weidenholzer. põhimõtteliselt äh, algavad need äh, terroristlikud rünnakud ähm, ja muutuvad jäljest, järjest kohutavamaks ja häbematumaks, sellepärast et äh, need destabiliseerivad meie ühiskonna Ähm, demokraatlikku korda ja ohustavad ähm, Euroopa Liitu. võitlus äh, sellise terroristliku rünnaku vastu on väga vajalik ja väärib meie täit tähelepanu, aga see terrori-, sellel terroristlikul ohul on nimi Daesh, ISIS, me peaksime sellest rääkima, me ei tohi seda arutelu kasutada ära lihtsalt polemiseerimiseks, paljud inimesed Ehm, paljudele inimestele jääb mulje, et räägitakse palju, tegutsetakse vähe, siin võetakse meetmeid vastu, ähm, üks meede näiteks oli Euroopa Liidu broneeringu info ähm, ja mul on endiselt kahtlusi, et kas see ei vii lihtsalt selleni, et info heinakuhi muutub järjest suuremaks, aga me oleme need meetmed vastu võtnud, aga mis puudutab lühiajalisi meetmeid, siis me peaksime mõtlema, et kas neid meetmeid, kas neid maa, äh, andmeid analüüsitakse hästi, kas neid korralikult kasutatakse, meil on vaja rohkem ja paremini koolitatud personali politseis ja me peaksime mõtlema, et miks riikide äh, salateenistused äh, teavet ei jaga, miks nad ei tee koostööd üksteisega. ma tean, et me ei saa neid selleks kohustada, härra volinik aga võib-olla suudate te välja mõelda meetodeid, kuidas saavutada see, et salateenistused üksteisega oma ohtrat teavet jagaksid ja ma arvan, et see oleks kõige olulisem selleks, et järgneval ajal edu saavutada. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Lopez Aguilar. aitäh, härra president. kaks tuhat viisteist oli aasta, kus meil oli kõige rohkem terrorismiohvreid pärast Madriidi rünnakut kahe tuhande neljandal aastal, nii et me ei küsi endalt, kas tuleb uus rünnak, vaid me peame küsima, millal ja kus. ning see terrorioht puudutab meid kõiki ühiskonnas, kus on tagatud vabadused ja õigused, me ei või neid vabadusi ohverdada ja just sellepärast tuleb meil ka väga rahulikuks jääda, nii nagu siin juba eelnevalt öeldi. me ei tohi teha seda viga, et me ütleme, et pagulased või sisserändajad on meil julgeolekuriskiks ning ei tohi olla ka nii, et paanika hakkab levima, hirm hakkab levima, see ei ole vastuseks, meil tuleb Schengenit paremaks muuta. Euroopa piiri tuleb kaitsta me peame ka informatsiooni vahetama, me peame karistusõigust parendama ja välja töötama Euroopa Politseiagentuuri ja nüüd katkestatakse kõnelejad. mul on väga kahju, ütleb härra president, aga tundub, et meil on probleeme tõlkega inglise keelde. nüüd aga toimib jälle nii et jätkake, teil on veel pool minutit, jätkake palun, härra Lopez Aguilar. jah, jätkake. peale selle on vajalik teada ka seda, et radikaliseerumine ja sotsiaalne tõrjutus äh, tähendavad seda, et me peame nende vastu võitlema, me peame võitlema ebavõrdsuse vastu, meil on vaja pidada dialoogi eh, probleemist puudutatud kogukondadega, eriti nendega, eh, keda ka kärpemeetmed kõige rohkem tabasid see kõik on ju tegelikult eh, marginaliseerimise ja ja ka sotsiaalse tõrjutuse põhjuseks ja just sellepärast väga paljud on ka terrorismirünnakute teed Euroopas läinud. aitäh, härra Lopes Aguilar ja nüüd üks minut ning härra Maamikins, palun. aitäh, härra president meil on olnud sisekonflikte kogu Euroopas äh, veel natukene aega tagasi. nüüd on meil üleilmastumise aeg ja põhimõtteliselt terroril äh, ei ole seotud piiridega, sest piirid on kadunud, piiridel pole mitte mingit mõtet. ja täpselt samamoodi nagu Põhja-Iirimaal või Hispaanias ei ole võimalik saavutada rahumeelset lahendust. ainus võimalus radikaliseerumise vastu võidelda äh, Euroopas on lõimamispoliitika üle vaadata, julgeolekuteenistuste töö ja samamoodi tuleb võidelda ka radikaliseerumise vastu. peame ka välispoliitikas tegema koostööd nendega, kes on valmis sellega tegema, peame mõtlema Türgi, Saudi Araabia ja Katari peale ma ei tee ettepanekut, et me peaksime oma väärtustest loobuma, meie esimeseks eesmärgiks peab olema meie kodanike julgeoleku tagamise, tagamine, aitäh. aitäh, nüüd on meil registreeritud kõnelejad kõik sõna saanud ja läheme edasi vaba mikrofoni vooruga. kuus inimest on meil võimalik äh, Äh, kuus inimest on sõna soovinud ja kõik saavad ka sõna. kõigepealt härra Bogovič, palun. najprej moramo zelo jasno vedeti in povedati kaj so ključni razlogi za razmah terorizma. Prvi... aitäh, kõigepealt meil tuleb selgelt öelda, mis on terrorismi põhilised põhjused väga paljud eurooplased on pettunud, neil ei ole tulevikku, meil on tekkinud getod suurte linnade ümber Euroopas tegemist on kohtadega, kus äh, terrorism alguse saab ja õitseb. me peame mõtlema selle peale, et Liibüa, Süüria, Iraak äh, on lahti saanud oma dikta- ja see on endaga kaasa toonud sealse piirkonna destabiliseerimise. ISIS ja Araabia riigid äh, rahastavad terrorismi ning nemad on rahastanud ka terrorismirünnakuid Euroopas. me peame hoolitsema selle eest, et infovahetus toimib, me peame hoolitsema selle eest, et luureteenistused teevad koostööd. me peame probleemi põhjustega tegelema. me peame nutikalt seda probleemi lahendama ning me ei tohi ausaid kodanikke ründama nii nagu seda tehakse tulirelvade direktiiviga, sest tundub, et me unustame, et illegaalne kaubandus on see, mis toob endaga kaasa terrorismi. aitäh! ei, meil ei ole võimalik enam sinise kaardi küsimusi esitada. ma arvan, et saite küll aru, mida eelkõneleja ütles. mul on väga kahju aga kui te soovite sinise kaarti küsimust esitada, siis peate selle kaarti tõstma enne, kui kõneleja on lõpetanud. aitäh ja järgmisena proua Grappini, palun üks minut. aitäh, härra president. lugupeetud volinik, kriisi ajal tuleb ennast paremini organiseerida selleks, et Euroopa Liitu kaitsta. meil on praegu rohkem kui kunagi varem vaja ühtsust selleks, et hoolitseda kodanike julgeoleku eest ja julgeolek peab komisjoni ja nõukogu tegevuskavas kogu aeg olema me kuulsime, et üha rohkem on meil siin islamivastast äh, viha, aga teiselt poolt, härra volinik, peate teie hoolitsema selle eest, et moslemid ka aru saaksid, millised on Euroopa väärtused, milline on Euroopa kultuur. kui need inimesed soovid siin elama, elada, siis nad peavad äh, aru saama, millised on siin majanduslikud probleemid. jah, me tegime kriisi alguses väga palju äh, Äh, vigu, kuid äh, nüüd tuleb meil tõesti nii Euroopa kui ka riiklikul ta tasandil teha teavitustööd ning samamoodi ka nõukogu ja komisjon peavad Euroopale välja töötama korraliku plaani, kuidas rände probleem kontrolli alla saada ja mida teha ka majanduspagulastega. ei saa olla nii, et iga kodanik ise tõlgendab põgenikekriisi omamoodi Euroopa Komisjon ja nõukogu peavad tegema koostööd ning Euroopa Parlamendile tegema ettepaneku, samamoodi ka liikmesriigid peavad saama selged juhised, kuidas seda kriisi lahendada. aitäh, kolleeg Rabini ja järgmisena kolleeg Marias, palun. aitäh, härra president. terrorismivastane võitlus tähendab seda, et me peame vaatama ka seda, kus on terrorismi juured noored inimesed äh, muutuvad fundamentalistideks. tegemist on äh, sotsiaalse ja ühiskondliku fenomeniga. me peame vaatama, kuidas Euroopa riigid eriti Araabia, eriti Prantsusmaa on ka Araabia riikides kahe tuhande neljateistkümnendast aastast olnud tegevad. moslemite lõimimine vastavatesse ühiskondadesse ei ole lihtne ja me peame vaatama, kuidas seda tehakse. me kuuleme siin vihakõnesid, mille vastu tuleb võidelda ja me peame tunnistama endale, et meil on kultuurilisi konflikte. mis puudutab Põhja-Aafrika riike, ka siin tuleb meil jälgida, mis seal toimub. aitäh, härra Äh, Marias järgmisena, kolleeg Maria Pinto, palun järgmisena üks minut. Ah. ja, ja te saate ka sõna, teie saate ka sõna, aga pärast järgmist kõnelejat. ja, ja ärge muretsege, ma ju ütlesin, et kõik saavad sõna Te saate sõna pärast järgmist kõnelejat, ärge pabistage. härra Marinjai Pinto, palun. aitäh, härra president. terrorismivastane võitlus saab alguse võitlusest rassismi vastu, võõraviha ja fanatismi vastu ja jätkub äh, võitlusega demokraatia eest, õigusriigi põhimõtete eest ja isikuvabaduste kaitsmise eest. eriti tähtis on just äh, tagada ka Euroopa kodanike vaba liikumine. mina usun Euroopasse ja isegi Georg Steiner ütles, et äh, Euroopa saab alguse Kreekas, Ateenas ja Euroopa on kolme suure maailma religiooni äh, äh, hälliks äh, kristlus, juudid ja islamiusk. nüüd kasutatakse terrorismivastast võitlust ettekäändena selleks, et äh, moslemeid äh, kõrvale tõrjuda. härra volinik, härra minister, radikaliseerumise vastane võitlus tuleb äh, läbi viia ja see tähendab seda, et me võitleme ka sallimatuse vastu Euroopas. aitäh! ja nüüd äh, härra Tšambaski, kellel on äh, sinise kaardi küsimus, härra Tšambaski, äh, te olete tegelikult juba sõna saanud selles küsimuses, härra Tšambaski, palun istuge maha, istuge maha ja pange ka kõrvaklapid pähe, selleks et te saaksite ka aru, mida ma teile ütlen ma ütlesin teile, et te olete juba osalenud selles arutelus ja kuna tegemist on praegu vaba mikrofoni vooruga, siis ei saa ma teile uuesti sõna anda nüüd saavad sõna vaba mikrofoni voorus, sõna need, kellel siiamaani ei olnud võimalust rääkida, palun mõistvat suhtumist. Ähm, järgmisena proua Tomatšitš, palun üks minut. Hvala lijepa. 2015. <clears throat> su obilježili teroristički napadi u izvedbi islamske države i njezinih simpatizera diljem svijeta. Aitäh! kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimus palju terrorirünnakuid, neid viisid läbi ISIS ja tema toetajad. vastavalt luureorganisatsioonide viimastele andmetele ei kujune kahe tuhande kuueteistkümnes aasta rahulikumaks. me ei tohi nüüd muidugi paanikasse sattuda, aga samal ajal me ei tohi terroriste julgustada, me peame julgeolekumeetmeid tugevdama selleks, et oma kodanikke kaitsta ning korrakaitsjad peavad saama võimaluse äh, või midagi ette võtta koheselt nende vastu, kes terrorirünnakuid plaanivad. koostöö on tähtsam kui kunagi varem, sellepärast tuleb koostööd toetada ja lihtsustada. vastavad organid liikmesriikides peavad koordineerima oma tööd ilma, et Äh, rahv-, sub-, rahvusvahelised organisatsioonid, mille pädevus pole selge, saaksid sekkuda. me peame kiiresti ja tõhusalt äh, tegelema, sellepärast et äh, meie kodanike turvalisus on siin mängul. ja sellepärast ma loodan, et nõukogu ja komisjoni tulevased otsused lähevad ka sinna suunda. aitäh ja nüüd viimasena saab sõna härra Faria, palun, üks minut. aitäh, härra president. viimased terrorirünnakud äh, Burkina Fasos ja Türgis näitavad, et terrorioht on suurenenud, mitte vähenenud. kuid probleemiks on see, et meil on vaja üleilmset vastust sellele ohule. terrorismivastane võitlus tähendab seda, Euro-, et Euroopa Liit ei pea mitte ainult julgeoleku küsimustes tihedamat koostööd tegema, vaid meil tuleb ka terroriorganisatsioonide rahakraanid kinni keerata, meil tuleb võidelda radikaliseerumise vastu ning kaitsta neid, kelle elu on ohus. kallid kolleegid, üks Peshmerga sõduritest ütles, et haavatud sõdurid, kes on toodud Euroopale, äh, Euroopasse ravile, peavad ise oma ravi eest maksma, kuigi nad on võidelnud Euroopa turvalisuse eest. terrorismivastane võitlus ei tähenda seda, et me peaksime inimõigused ohverdama, et me pagulastest äh, äh, teeme süüdlased ja vastutajad, sest nemad tegelikult kannatavad kõige rohkem. aitäh, härra Faria sellega on meil vaba mikrofoni voor ammendunud ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Avramopoulos, palun. aitäh, ma sain just äh, võimaluse natukene äh, meenutada, kuidas minu emakeel välja näeb ja kõlab, aga ma räägin siiski inglise keelest. ma jälgisin tänast debatti suure huviga ja te mõistate, et ma olen väga tänulik teie toetuse eest, teie pühendumise eest võitlusele terrorismi vastu. see on teema, mis ei jäta mitte kedagi ükskõikseks või äh, mis kellestki ei saa jätta huvi tekitamata. selles saalis on kõik teadlikud sellest, et eh, me oleme teinud poliitilise otsuse võidelda terrorismi vastu ja veelgi enam. ja mul oleks hea meel vastata ka teie eh, küsimustele, kuigi mulle tundub, et ma vastasin nendele juba oma sissejuhatavas kõnes isegi kui terroriakte ei äh, panda toime äh, võib-olla siin laialdaselt, on selge, et ka kõige lihtsam dok-, äh, terroriakt, selle korraldamine maksab raha. on vaja näiteks võltsida dokumendi ja nii edasi, seetõttu me peame jälgima, kuidas raha liigub, me peame ennetama terroriakte, me peame äh, võitlema terrorismi vastu ja mm, me hakkame neid küsimusi ka üksikasjalikumalt lähemalt arutama. ma võin teile veel kord kinnitada, et me oleme täielikult pühendunud võitlusele terrorismi vastu selleks, et tagada meie kodanike turvalisus. ja me võime kõik nõustuda sellega, et äh, väga palju äh, on juba edu saavutatud Euroopa Liidu julgeoleku agenda edasiarendamisel. kuid loomulikult ähm, me ei saa saavutatuga veel rahul olla, sest terrorioht pole kadunud. terrorioht on käegakatsutav ning nüüd tuleb võtta meetmeid, mis tõesti midagi muudaksid, nii et meie ühiskonna kõikidel tasanditel äh, oleks turvalisem. meil on vaja üksteist selleks, et tulemusi saavutada. Euroopa Liidu institutsioone, liikmesriikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi, õiguskaitseorganeid, luuretalitusi, aga ka kodanikuühiskonda, kõiki on vaja, kõiki jõude on vaja. ja tulen tagasi selle juurde, millest ma algusel rääkisin. liikmesriigid peavad üksteist rohkem usaldama. Nad peavad rohkem informatsiooni üksteise vahel vahetama. omavahel vahetama informatsiooni aga ka Europoliga. praegune olukord koostöös ei ole rahuldav, kahjuks enamus liikmesriike hoiab parimat infot ikka oma teada. nüüd peab midagi muutuma. tuleb üksteisele vastu tulla meie töö ei ole veel läbi. komisjon kavatseb tõhustada, kahekordistada kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oma jõupingutusi ja meil on juba ette nähtud konkreetsed sammud. eriti just terrorismi finantseerimise küsimuses ja selles küsimuses loodan ma teie toetusele. tahame liikuda kiirelt edasi teha tõhusalt tööd, et meil oleksid üle-euroopalised lahendused ühisele üle-euroopalisele probleemile, mis on terrorism. tänan teid veel kord toetuse eest meie tööle. aitäh, härra volinik, suur tänu ja nüüd saab nõukogu nimel sõna härra Kunders. Uh, suur aitäh, president tahtsin öelda aitäh Euroopa Parlamendi liikmetele väga huvitava arutelu eest terrorismile. alustaksin sellest, et terrorism on mitme peaga monstrum, millele on vaja mitmeid lahendusi, üht, ühte kindlat lihtsat vastust ei ole ja ma mõistan ka kõiki neid emotsioone, eh, mida ma nägin siin parlamendis, kui räägiti terrorismist meenutagem kõiki ohvreid, nende peresid, nende lapsi, mõelgem sellele tõsiselt. ja selleks, et neid austada, võin teile kinnitada, et, et mitte ainult nõukogu ei tee aktiivselt tööd ja ei püüa liikmesriikide eh, jõupingutusi ühendada, vaid ehm, ma arvan, et, et tavalise poliitilise programmi nimel ei tohiks terrorismi ära kasutada või terrorismi vastast võitlust. tegemist on väga keeruka nähtusega, see on nagu kaheksajalg, me peame ära hoidma terrorismi, me peame alla suruma terrorismi, me peame e, e, õiguskaitseorganite koostööd ja usaldust e, suurendama, me peame võitlema islamiriigi vastu, aga kui me ainult poliitikast räägime, siis me edasi ei liigu ja ma tahaksin öelda, siin räägiti poliitilistest vajadustest, härra Bonanno rääkis sellest. mina esindan siin nõukogu, mitte Hollandi valitsust ja nõukogu äh, ühendab erinevaid poliitilisi suundumusi ja teie võib-olla siin teenite sada tuhat eurot aastat, äh, kindlasti rohkem kui, kui ministrid, kui teie ütlete, et teie räägite partei nimel, siis muide ka mina räägin rahva nimel, kõik teevad oma tööd, mina ka, mina esindan oma rahvast ja, ja, ja nõukogu, meil on võib-olla erinevad seisukohad, aga debatt peab toimuma. terrorism on liiga keeruline selleks, et, et, et, et seda mitte arutada. ainult koostöös saab edasi liikuda aga kui me siin äh, üksteisega kurjustame, siis see ongi see, mida terroristid tahavad. terrorism on strateegia, millega õhutatakse hirmu elanikkonna seas ja poliitikute seas ja kui me tõesti seda lubame, siis me ei liigu õiges suunas. olgem kained, äh, mõelgem läbi, mida on vaja teha. jah, preventsioon on tähtis, äh, repressioonid on vajalikud ja äh, tähtis on ka võitlus islamiriigi äh, vastu. Äh, siin öeldi väga õigelt ja nõukogu püüab ka siin sama liini hoida. Hollandis toimus mõni aeg tagasi konverents ja seal räägiti ISISe-vastasest globaalsest koalitsioonist, terrorismivastasest võitlusest maailma tasandil mis on probleemiks? probleem on see, et usaldus, info jagamine ja islamiriigi peatamine peavad olema meie ühised eesmärgid, aga miks see ei toimu, toimi, miks peaks midagi veel, veelgi enamat tegema, miks nõukogus ei jõuta kokkuleppele? selge on see, et Äh, kui me ütleme, et on vaja äh, infot vahetada, siis eelmisel nädalal me kuulsime selgelt seda, et infot tuleb vahetada mitte ainult õig-, õiguskaitseorganite vahel, vaid ka kodanikuühiskonnaga ja seda meetodit tuleb tõhustada. Äh, kõige olulisem on ühiskonna vastupidavus usk meie väärtustesse, demokraatiasse, õigusriigi põhimõtetesse. me ei saa eh, siin ainult eh, aplodeerida nendele väärtustele, eh, me peame nendesse uskuma ja siis leiame konkreetsed lahendused. lõpuks on vaja ka lahendusi ellu viia, jah, palju sõltub sellest, aga tõesti, äh, nõukogu tööraamistik on teistsugune kui, äh, kui siin, aga oluline on ka see, et me näiteks PNR äh, direktiivi küsimuses jõudsime kokkuleppele parlamendiga. libekomisjon on teinud meiega koostööd ja nõukogu on täiesti veendunud, et broneeringu infodirektiiv aitab terrori, terrorismis kahtlustavaid tabada. täht-, see on tähtis äh, infovahetuseks õiguskaitseorganite vahel ja see on täienduseks olemasolevatele vahenditele. organiseeritud kuritege-, kuritegevus äh, on seotud ka äh, terrorismi finantseerimisega, treeninglaagritega väljaspool Euroopa Liitu, relvade, narkokaubandusega ja, ja muidugi see ei puuduta neid inimesi, keda ei kahtlustata organiseeritud kuritegevuses proua Holmaier tõi väga õigesti välja seose andmekaitse ja broneeringuinfo direktiivide vahel ja ma jagan seda, mida ka ütles president Schulz. me oleme vastanud president Schulzile, kaks institutsiooni peavad ühiskoos tegema kõik selleks, et eluliselt tähtis direktiiv vastu võetakse. kinnitan teile, et nõukogu ähm, jätkab tegutsemist selle nimel, et kaks olulist direktiivi vastu võetaks ja et äh, need direktiivid ka äh, tõlgitaks, vaadatakse üle juristlingvistide poolt, nii et tekstid oleksid üheselt mõistetavad ja selged. teeme koostööd te kõigi teiste institutsioonidega, et ähm, oma eesmärk saavutada just nende kahe olulise äh, toimiku puhul. Äh, äh, andmekaitse ja broneeringuinfo on koos, äh, koos toimivad direktiivid ja me ei taga nendest. koostöö on tähtis, olgu see siis kohustuslik või mitte. Ähm, artikkel neli nelikümmend kaks on äh, oluline, julgeolek liikmesriikides on liikmesriikide äh, vastutusala, aga see ei tähenda seda, et äh, meil ei ole tohutut vajadust teineteise usalduse järele infovahetuseks ja terrorismi peatamiseks. Share and stop, ütleme meie räägin veel, millest me muretseme, me räägime tasakaalust sageli kõik tahavad elaeru kaitsta ja samas veel äh, repressioone rakendada ja siis räägitakse veel, et see on seotud Koraaniga. no hea küll, rääkige oma probleemidest, see ei too lahendusi. nõukogu on otsustanud erinevad jõupingutused kombineerida, nii ennetustöö äh, kui ka repressioonid vajaduse korral. kõige tähtsam on meie väärtusi ja õigusriiki kaitsta, sest just need on ohus ja seetõttu äh, me jätkame oma tööd nii, nagu me seda oleme teinud. jah, äh, preventsioon ei ole sugugi mingi pehme poliitika, äh, see on otsustav poliitika, vältimaks radikaliseerumist. me ei taha kedagi diskrimineerida, me peame ütlema, et kui me tahame tõhusad olla, siis peame vaatlema radikaliseerumisi Äh, ahelat tervikuna äh, ja piiride sulgemine ei ole selles suhtes meie vastus. Äh, need, kes räägivad piiride sulgemisest, peavad mõtlema ka selle, et meil on vaja ju rahvusvahelist koostööd tõhustada, tehkem seda alles eelmine nädal rääkisime sellest, me oleme probleemidest teadlikud, me tahame rahvusvahelisel areenil ka äh, infovahetust tõhustada Põhja-Aafrikaga näiteks ja muude piirkondadega. Äh, meie koostööl on ka kindel äh, ajakava, ajaraamistik, peame regula-, regulaarseid konsultatsioone äh, ja meie tööd kontrollivad äh, ka liikmesriikide parlamendid, muidugi ka teie siin meie ees seisab siiski vaenlane, kellel on kõik võimalused ringi liikumiseks, see ei puuduta meie riikide piire. igal juhul tuleb jõupingutusi suurendada, tuleb usaldada üksteist ja jääda seaduse raamesse. suur tänu! η συζήτηση έληξε sellega on see arutelu lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt on vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga. ja viieks minutiks saab sõna härra Lange. Teie kui, saate sõna küsimuse esitajana. aitäh, härra juhataja. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik